Euroopa Parlamendi ähm, koosolekutel kuni immuniteedi üle kontrollimiseni. banana on surnud. Laima, Lutsi, Angurt, Kene ja kolleeg Grupa äh, ja Manuel Dos Santose mandaadid on üle vaadatud ja Need mandaadid on kinnitatud. kas on vastuväiteid? ei ole. siis on äh, nende mandaatide kehtivus kinnitatud. pädevad Saksa ametkonnad on teinud ettepaneku, et Herman Winkler